vastutuse rõhutamiseks ja me peame seda tegema kohustuslike nõuete vormis ja mitte lähtuma vabatahtlikest käitumisjuhistest. suur tänu, kolleeg Taylor, järgmisena ECR-i nimel kolleeg Van Dalen, üks minut